Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour appelle tere hommikust. täna on meil äh, Jürgen Ferreri teade äh,. ta äh, jätkab oma tööd. teemaga liikmesriikide poolt Euroopa Liidu eelarvesse tehtavad eraldised, ta kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis viis uuringu läbi, aga eh, inimene, kes juhtis seda uuringut, kahjuks või pidi läbi läbima, suri enne selle lõppu. Eh, meil on siiski täna külaline härra Verer, kes tutvustab seda raportit, teil on slaidid Need on pigem lugemiseks või suunamiseks, need ei ole midagi keerulist. seega see uuring viidi läbi selleks, et välja selgitada, eh, kuidas kohelda liikmesriike, kuidas liikmesriigid panustavad Euroopa Liidu eelarvesse, kuidas nad oma vahendeid haldavad. nüüd asjad minu arvates on edasi liikunud sellest ajast, kui me selle uuringu läbi viisime, muidugi äh, lugeda on seda võib-olla keeruline, sellepärast et riigid on kõik erilised, me vaatasime erinevates keeltes läbi liikmesriikide eelarved, raamatupidamise, meie meeskond oli väga väike, seega meil ei olnud eriti, eriti suur võimekus äh, nagu ähm, nende keelte suhtes, aga ikkagi suutsime me sedastada, et raamatupidamine on liikmesriigiti kõik väga erinev ja siis äh, me konsulteerisime muidugi Mario Monti omavahendite kõrgetasemelise töörühmaga. Äh, ma pean äh, seda töörühma tsiteerima, raportina muidugi on see natukene igav lugemismaterjal, aga sellel on oma mõju nüüd äh, ma ei hakka teile selgitama, kuidas omavahendite süsteem toimib, et muidu ma ei lõpetagi kunagi, kõige olulisem on ikkagi selle raporti sõnum. nagu ma ütlesin, tegemist oli siis äh, väga äh, heterogeense süsteemiga ja ma selgitan teile, miks me analüüsisime äh, sissemakseid ja kulusid, äh, samuti selgitan natukene, äh, milliseid reformiettepanekuid me tegime omavahendite klassifitseerimiseks ja kuidas seda võiks teha. liiklusriikides äh, ma tahaksin arutada ka veidi seda omavahendite diskussiooni mõju Euroopa Liidule ja siis äh, ka, mida see äh, netotasakaal tähendab. ma räägin isegi natukene rohkem, kui see, äh, kui selles raportis sisaldus, sest töö jätkub nüüd. võib-olla selgitan ka natuke nendest makseassigneeringutest, sellele, kui me sellele rohkem tähelepanu pöörame, võib, võiks see eelarve defitsiiti aastate lõikes vähendada me siis äh, vaatasime läbi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, raamatupidamise peaaegu kõikides liikmesriikides, vaatasime, kuidas sisestatakse informatsiooni, kuidas Eh, kogutakse tulusid, kuidas eraldisi tehakse Euroopa Liidule. väga vähe eh, erandeid oli ehm, üldises süsteemis, üldiselt ei klassifitseeritaks eh, neid Euroopa Liidu sissemak-, Euroopa Liidul tehtud sissemakseid kui mingeid Euroopa Liidu makseid, kõigepealt kogutakse maksutulu ja, ja tulu ja siis eraldatakse neid summasid, aga ta, aga seda, see, see ei tule välja, vahel eh, tehakse muidugi RKT põhine eh, panus, siis on selge, siis on näha, et millist maksutulu eraldatakse mm, Euroopa Liidu eelarvesse, mõned riigid teevad nii. Eh, teine öö, probleem, kus, kus liikmesriigid olid väga erinevad, on see, et tulud, mida eraldati liikmesriikide poolt Äh, olid, äh, olid väga erinevad ja see, kuidas neid registreeriti, see oli ka väga erinev, see tähendas seda ka, et läbipaistvust jäi puudu. ja mõnes eelarves ei olegi kirjas, et tulud ja kulud, lihtsalt öeldakse, et äh, riigieelarve eraldised Euroopa Liidu eelarvesse, mis on väga huvitav tegelikult on vaja omavahendeid ju kuidagi arutada, aga aga me ei, me ei näe, kuidas seda on arvutatud. ja ma näitan teile hiljem, kuidas see käib. siis äh, ei arvestata öö, äh, otseselt, äh, millist kasu saadakse Euroopa Liidu eelarvest. Ehm, nii liikmesriikide raamatupidamises kui kohalikel, eh, kohalikul tasandil, enne kui eelarve eh, aasta lõpeb ja kui valimised on tulemas, siis hakatakse ühte kui teist kohta tasandama ja siis hakatakse raha koguma näiteks eh, liiklustrahvidega. Ehm, kuludest, kuludest on võimalik tulu saada ja, ja samamoodi to-, tehakse ka Euroopa Liidu tasandil. kuludest saadavat tulu äh, lihtsalt ei arvestata, näiteks äh, ettevõt-, ettevõtete puhul, kuigi ettevõtted teeks, äh, käituks samamoodi, siis nad lihtsalt läheksid pankrotti. Euroopa Liidu liikmesriigid ei arvesta seda kasu, mida nad nendest eraldistest saavad lisaks SKT-le lisandustele. nüüd äh, avaliku sektori kulud või valitsuskulud. Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja Bulgaaria olid äh, need ainsad riigid, kes äh, tõesti äh, märkisid osa tuludest ära kui Euroopa Liidule tehtav eraldis, need ei ole nagu riigieelarves arvesse võetud, enne kui eraldatakse Euroopa Liidule käibemaksu puhul on, on pilt äh, erinev, käibemaksu äh, tolliliit, tänu tolliliidule kogutakse allikalt, äh, see on, see käibemaksu lähenemine on standardne, aga aga samas võib tekkida küsimus, kas tegemist on otsese käibemaksuga või, või virtuaalse käibemaksuga, kõik sõltub sellest, kuidas seda registreeritakse, aga igal juhul tehakse eraldised liikmesriigi eelarvest ja, ja pole selge või selge pilt, kas, kas on tegemist Euroopa Liidule tehtava sissemaksega või mitte, et otseselt ei märgita seda ära So the, the, so I have here some cases, the Belgium. nüüd on mul siin mõned näited toodud, Belgia, Tšehhi Vabariik. Belgia puhul on nii, et äh, eraldised äh, eraldised Euroopa Liidule on käibemaksupõhised ja RKT põhised. Luksemburgis samamoodi äh, teistes riikides äh, äh, väljendatakse seda erinevate kategooriatega kui avaliku sektori kulusid isegi need kategooriad ei ole samad, mõnes riigis on see panus äh, registreeritud kui eraldised rahvusvahelistele organisatsioonidele, teistel on see, need Euroopa Liidus äh, tehtavad sissemaksed hoopis mingisugusel riiklikul eelarvereal. Ühendkuningriik ei näita kusagil, et tegemist on eraldisega Euroopa Liidule te, teoreetiline eh, netopanus siiski on olemas. Eh, raamatupidamises on see avaliku sektori kuluna kirjas ja nii nad arvutavad ka oma tagasimakseid, see netotasakaal on nende oma riigi eelarves, mis on meie arvates väga kummaline olukord ja Rumeenias ilmselt on saadud, võetud nõu äh, kuulda Ühendkuningriigilt ja sellepärast on neil sarnane süsteem, mingisugune äh, paarisrakend peab seal olema. ja nüüd need äh, tulud. Saksamaa ja tulud. Need on mitmes äh,, nende riigieelarves äh, kui re, äh, regioonis saadakse siis Äh, siis läheb, tulu siis läheb see regiooni, aga mm, seal, seal ei ole, seal on tegemist ainult äh, riigieelarvega, kui, kui me vaatame, millist tulu eraldatakse. Ühendkuningriigil on jällegi kõik väga kummaline. Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg üldiselt äh, registreerivad seda maksutulu, mis nad Euroopa Liidust saavad või seda tulu, mis nad Euroopa Liidult saavad, kui, kui Euroopa Liidult saadud raha nad, nad on kuskil nende oma, oma riigi eelarve ridadel. kõik see on liikmesriigi tulu ja siis hakatakse seda jagama. jällegi tuleb äh, kaevata ja kaevata ja, ja tuhandeid lehekülgi läbi äh, vaadata, enne kui saab aru, mis, millisel eelarvereal on. ma ütleksin, et väga kasulik oleks, kui isegi mitte hädavajalik, et oleks mingisugune kokkulepe selle üle, kuidas klassifitseerida Euroopa Liidult saadud raha ja eristada seda äh, riigi enda eelarvest, vähemalt keeleliselt oleks see selgem näiteks omavahendite puhul RKT-d käsitletakse kui ressursina, mis äh, mis võimaldab teha eraldisi Euroopa Liidule, see oleks selgem. näiteks minu jaoks oleks väga, väga palju lihtsam olnud, kui oleks selline ühtne süsteem. Äh, net balance, see on väga äh, probleemne mõiste netotasakaal. ma kujutan ette, et kui toimuvad läbirääkimised Euroopa Liidu eelarve üle, siis äh, muidugi riigid tahavad, et nad oleksid, need eelarve oleks äh, tasakaalus, kuidas üldse rääkidagi te, äh, läbi teistmoodi, minu meelest on äh, see kummaline on, teil on ju kulud ja tulud, te panete äh, neid valitsuskuludena, e, e, netokuludena ja tuludena riigieelarvesse, aga see kõik on väga poliitiline, minu arvates e, siin mõjutab poliitika omavahendeid rohkem kui raamatupidamine. ja mulle tundub, et minu slaidilt on üks sõna puudu, ma vabandan selle pärast me vaatasime äh, liikmesriikide raamatupidamisstandardid läbi, vaatasime, kuidas arvutatakse RKT-d. Ähm, ei ole alati veendunud äh, nende arvutuste täpsustes, kõik on suhteline, seega nendesse arvutisse tuleb suhtuda ettevaatlikult. Ähm, ma kaalusin neid Briti tagasimaksete küsimusi ka, ma olen eelarve küsimustega tegelenud aastaid ja kõik vaatavad, kui palju tagasi saada, kui palju me anname, kui palju me tagasi saame äh, aga see täpsuse tase on, ma ütleksin, huvitav, siis arutatakse null koma null mingisugust protsenti RKT-d ja, ja käibe, käibemaksu ja kui ma vaatan RKT arvutuste veamäära, siis väga palju kalkuleeritakse eh, eh, arvudega, mis on isegi sellest veamäärast väiksemad. üks asi, millele ma mõtlesin oli see, kuidas klassifitseerida tulusid ja kulusid ja seda, kuidas eelarve on üles ehitatud, selle ma ütlesin äh, panused Euroopa Liidule ja, ja kõik need äh, igased menetlused on väga-väga keerulised ja ma mõtlesin, et kas liikmesriigid ei saaks kuidagi piisavaid tulusid selgemalt äh, ümber paigutada vahel tehakse seda makseassigneeringute alusel, aga need on hoopis teistsugused äh, arvutused kui komisjonil ja siis tekivad alati vaidlused. ma mõtlesin, et, et eraldised peaksid äh, kõike arvestama alguses äh, ja siis ei teki enam tüli selle üle, mida tuleb maksta, kui, kui makse tuleb Äh, teha, siis riik peab seda ka tegema või ka komisjon peab seda tegema, kui, kui projekt on läbi. ma, ma ei tea, mikspärast need ähm, täitmata kulukohustused on nii suureks probleemiks iga aasta. ja nagu ma ütlesin, äh, liikmesriigid on kõik erinevad, siis peab vaatama, kuidas nad äh, kulusid ja tulusid käsitlevad, äh, mida nad nimetavad riigi tuludeks, mis on tegelikult Euroopa Liidust saadud raha, kõik on segi. ja see kõik minu meelest ei ole üldse, üldse mõttekas niimoodi käituda, siis saab, siis lihtsalt saab tüli tekitada igal tasandil, regiooni tasandil, mina lihtsalt ei saa aru, miks nii. mis, mis mõju on nendel omavahenditel? ma alles tegelen selle küsimusega, seda teemat ei ole lahti seletatud selles raportis, aga tulevikus öö, äh, tekib mingisugune RKT jääk näiteks Äh, me teame, mis on äh, realistlik lähenemine, võime muidugi ilusasti rääkida nendest omavahenditest, aga aga me teame, kui kaua me oleme juba nendest rääkinud. korralik raamatupidamine on väga tähtis äh, ja ma arvan, et see, selle alusel peabki tulevikus arvutama välja tulusid ja kulusid ja pidama eelarve läbirääkimisi ja miks see netotasakaal on küsitav, me ei räägi enam Euroopa Liidu eelarvest saadud äh, kasu näiteks kaubavahetusele, SKT-le, eelarve on täna nii palju rohkem keeruline või palju rohkem äh, keeruline kui kolmkümmend aastat tagasi ja lihtsalt äh, niisuguse, niisugune lihtsustatud lähenemine, sellel ei ole enam mõtet Euroopa Liidu finantsinstrumentide äh, arv on kasvanud samuti, kas või selle Junckeri plaani raames. kui me vaatame seda raha, äh, mida üleüldse mobiliseeritakse, liikmesriigid ei ole äh, siiani kunagi omavahenditele vaadates tundnud, mis kasu on Euroopa Liidu eralditest, aga nüüd peaks tõesti mõtlema sellele, et kõik need finantsinstrumendid, ja Junckeri plaani garantiid, isegi kui neid täielikult ei rakendata, tähendavad siiski sadu miljardeid paralleelset raha, mis läheb investeeringuteks projektidesse ja projekti, projektid hakkavad tulu tootma. ja, ja niisuguste instrumentide äh, rahavoog ja raamatupidamine on hoopis, hoopis teistsugune äh, kui varem äh, meie eelarvepildis näite, äh, osa läheb äh, Põhjamaadesse, osa läheb Hispaaniasse. Äh, kes ka, kes saab kasu Junckeri plaanist, seda, seda raha ei arvestata, ei arvestata ja ma vaatasin, et kogu periood, ähm, mida me siin käsitleme või tuleb periood, võib olla seotud seitsmesaja miljardi euroga aga ikka räägitakse sellest netotasakaalust, no ma ei tea, see ei ole nii, et räägime oma eelarve tasakaalust või mingist netotasakaalust, et mina annan nii palju eh, siin ühe euro eh, Euroopa Liidule ja siis saan ühe Euroopa, eh, ühe euro Euroopa Liidult tagasi ja siis vaatate, kas ma olen neto kasusaaja või mitte. ma arvan, et niisugune lähenemine peab muutuma. ja sellepärast ma arvangi, et liikmesriikide raamatupidamine peaks olema teistsugune, tuleks nagu vähendada neid iga-aastaseid pingeid. ma olen natukene mures ka selle pärast, mis muutus viimastel aastatel. ajalehed rääkisid Euroopa Liidu eelarvest, mis läks kontrolli alt välja, isegi mõnede riikide juhid ütlesid seda ähm viimase kahekümne aasta jooksul on makseassigneeringud alati kontrolli all olnud ja, ja muidugi niisuguste eh, teadlaste ja teoreetikute jaoks tundub see olevat kõik väga segane. ma siiski soovitaksin, et raamatupidamine peaks olema täpsem. suur aitäh, aitäh selle ettekande eest, eh, kus toodi välja tõesti see äh, kogu Euroopa Liidu suur heterogeensus, äh, käsitledes omavahendite nende registreerimist, äh, nende arvestamist liikmesriikide eelarves ja seda, kuidas arvestatakse Euroopa Liidule tehtavaid makseid. see on ikkagi väga eriline olukord kuidas on nii, et Eurotsoonis pole eh, või kõik soovivad ühen-, ühineda küll Eurotsooniga, aga kellelgi pole aega kontrollida, kas tõesti käsitletakse omavahendeid ühtemoodi niisugusel globaliseerunud ajastul majanduselus suur aitäh teile teie töö eest, võib-olla Eurostat arvestab neid soovitusi, siiani on Eurostati äh, panus olnud siiski väga tagasihoidlik, makromajanduse suhtes olid nad väga tugevad, aga äh, selles suhtes, mis puudutab äh, liikmesriikide raamatupidamiste kontrolli, on nad siiski väga tagasi, tagasihoidlikud olnud nad peaksid küll uue funktsiooni saama nagu peadirektoraat, muutuma peadirektoraadiks äh, Euroopa Liidu raamatupidamise ajal, sest vastasel korral me lihtsalt ei suuda selgitada eelarveid kodanikele. tööpõld on lai. ja kas härra Levanovski, meie raportöör, on siin, äh, härra Depree on siiski kohal? Merci, president suur aitäh. härra esimees, lugesin seda äh, uurimust suure huviga. Äh, mõned leheküljed on ikkagi äh, üsna murettekitavad, kui ma vaatan liikmesriikide olukorda. ja mul tekkis kolm küsimust. kõigepealt, Äh, ma olen äh, nõus uuringu autoritega, et on vaja harmoneerida omavahendite eraldisi Euroopa Liidu eelarvesse, mitte käsitlemist ta-, tavalises eelarvestamise korras. mina olen oma riigi eelarvega väga palju tööd teinud ja kui eelarvet tehakse, ma näit-, toon teile näiteid Belgiast, siis äh, võetakse teatud maksutulu või teatud tulu ja osa sellest tulust läheb siis panuseks Euroopa Liidu eelarvesse. naiivselt küll, aga eh, meie Belgia eelarves on see eraldis Euroopa Liidu eelarvesse kuluna kirjas. Eh, teie muidugi tegite teistsuguseid ettepanekuid siin, aga ma selgitaksin, kuidas mina oma kogemuse põhjal nendest asjadest aru saan? ühest küljest on tulud, teisest küljest on ju väljamaksed, eraldised, ülema, ülekanded ja need lähevad siis meil nagu kulutusse riigi tasandil. nii. teiseks, kui ma nüüd õigesti aru sain, Euroopa Liidu tulu, mis läbib äh, liikmesriigi eelarve ja läheb regioonide tasandile, et teie soovitate harmoneerida, kui ma õigesti aru sain. et te sooviksite, et liikmesriigid ühtlustaksid äh, nende äh, tulude äh, jaotamist ja, ja ülestähendamist. aga miks? ja nüüd kolmandaks omavahendid, ähm, kui ma õigesti aru sain, omavahendite ressursside puhul te siis viitasite käibemaksule, aga ütlesite, et äh, võib-olla peaks leidma mingisuguse niisuguse süsteemi, kus omavahendid äh, ongi need maksed, mida liikmesriigid teevad või ma sain valesti aru, kui te nüüd hakkate nomenklatuuri eelarves eh, ühtlustama, harmoneerima, eh, selle poole pealt, mis puudutab eraldisi Euroopa Liidu eh, eelarvesse tehtavaid eraldisi, siis RKT järgi tehtud või arvutatud panused ongi omavahendid Äh, ma lihtsalt püüan teie mõttekäigust aru saada ja kui meil on selline käibemaksu alusel äh, tekkinud omavahend, siis peaks ikkagi jätma äh, koha ka liikmesriigi enda eelarvest selle jaoks. kujutage ette, eelarvestamise perioodil peab leidma kuskilt uusi äh, finantsvahendeid, siis ja, ja, ja kui käibemaksult ei saa endale vahendeid juurde, kust siis peab otsima neid vahendeid, kui on vaja äh, suuremaid finantsvajadusi katta? kas ma sain õigesti aru teie ettepanekutest? vot see oligi minu äh, Äh, minu küsim-, küsimus. suur aitäh, anname vastuseks äh, raportöörile sõna. ma kõneleksin pigem inglise keeles lihtsalt äh, tehnilise teema tõttu. okei okay,, on uh,, on the harmonization uh.... harmoneerimise osas ja osa, osamaksude tegemise puhul siis Prantsusmaa ja ka teistel on samasugune probleem. kui raha on kogutud, siis osa sellest pannakse kirja kui Euroopa Liidule eraldatud raha. see on konkreetse eelarverea küsimus. asi ei ole selles, et meil on maksutulu, mis kuidagi laiali jagatakse, aga erinevates riikides lähenetakse sellele teemale erinevalt, igal riigil on eraldi eelarverida, kus seda kajastatakse. küsimus on selles, et teatud hetkel äh, ära märgistada see protsentuur. et ei tekiks vääriti arusaamist. Te soovite, et igal riigil oleks kindel äh, eelarverida, mis, mis sisaldab siis nüüd eraldi Euroopa Liitu. kui te nüüd lubate no selline riik nagu Prantsusmaa. finantsmääruse järgi eelarves on kõik finantstulud registreeritud ja enne, kui otsustatakse, missugune osa tuludest või riigile jääb, arvutatakse maha eh, see eraldis, mis läheb Euroopa Liidule. see ei ole kulu see on äh, finantseraldis Euroopa Liidu eelarvesse. ja siis öö, äh, otsustatakse, milline summa jääb veel liikmesriigi äh, käsutusse, nii nagu maksutulud, kõik, mis seal on, aga üks osa läheb sellest Euroopa Liidule. Uh, in France they Prantsusmaal kasutatakse sama menetlust, eraldada raha ka kohalikele omavalitsustele. isegi siseriiklikult peaks olema süsteem, kus on selge see, et kuhu kõigepealt maksutulu suunatakse, et oleks aru saada, milline summa on mõeldud piirkondlike eelarvete jaoks, see on kõige olulisem, mida ma öelda tahan. ja mis puudutab kulusid osaliselt on võimalik seda harmoneerida, aga see on keerulisem. igal pool ei koguta raha ühtede ja samade asjade eest, siin võib asju lihtsustada, aga osamaksete osal me peaksime kõigepealt neile keskenduma, sest see mõjutab konkreetselt oma vahendite arutelu. küsimus on selles, kui, milline on mõju omavahendite arutelule. kui te nüüd lubate, eelarve, eh, eelarvemenetluse eh, tähtajad ei ole liikmesriikidel sarnased, need kuupäevad ei ole sarnased, see tekitab ka probleeme. nüüd käibemaksu küsimus. uuringus me rääkisime käibemaksu teemast ja meil paluti keskenduda sellele, milline mõju sellel on. samal ajal, kui ma tegelen äh, omavahendite raportiga, on loomulikult käibemaksu teema üks võimalustest. aga võib-olla järgmine suur uuring tegelebki käibemaksu teemaga, ma usun, et käibemaks on väga kasulik nüüd, mis puudutab kogu rahvatulu, ma ei usu, et see väga kergesti ära kaob. seda on võimalik efektiivselt kasutada, kui prioriteete on vaja vahetada ja muuta. eelarve osas on probleem selles, et meid mõjutavad mitmed erinevad asjaolud. meil on staatiline eelarve väga muutlikus maailmas ja kogu rahvatulu võib olla kasulik instrument ja samuti võib see vajalik olla selleks, et ähm, äh, selgitada erinevate ressursside mõju inimestele. seega kogu rahva tulu võib olla siin selline tasakaalustav faktor. Euroopa Liidus ja selle eelarves on ette nähtud erinevaid kulukohustusi, mis ei kajastu. see tähendab, et seal on teatud varu ESFM-ile näiteks Kreeka jaoks, see raha ei ole eelarves, aga teatud hetkedel on vaja seda, selliseid makseid teha ja kui selleks ressursse ei ole, siis äh, mingi lahendus tuleb leida, nii et ma usun, et mingisugune kogu rahva tulu baas jääb alati. ma räägin nendest bilansivälistest äh, kohustustest tule, kuidagi tuleb ka neid äh, bilansiväliseid äh, kohustusi arvestada kõikides liikmesriikides ja see peaks väljenduma ka Euroopa Liidu eelarvest kuidagi. no mõtleme selle üle, mulle tundub, et äh, need asjad omavad erinevaid mõjusid, näiteks Eurotsooni garantiid. ma ei tea, kuidas saab Euroopa Liit Liidu äh, puhul neid äh, bilansiväliseid signeeringuid arvestada. meil on olemas nii ressursid või, või meil on sellised ressursid, kus on tulud ja kulud äh, ja need on üsnagi väga spetsiifilised. Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole kõik sarnased, Eurotsoonis on hoopis teistmoodi äh, ja mina olen alati Eurotsooni poolt olnud, aga selgitage. keeruline küsimus, mida me eh, seoses tulevikuga räägime, kuidas me Euroopa Liidu eelarvet kujundame e. ISFM, ESFM on Euroopa Liidu eelarve varudega kaetud. näiteks Kreeka eh, olukord, siin sai Ühendkuningriik erandi umbes seitse ja pool miljardit Euroopa Liidu eelarve varu ja ülemmäära vahel, kui midagi läheb valesti ja ütleme, öeldakse, et me ei taha maksta, siis, siis on teine teema. aga on ka teine, teisi probleeme, mis võivad tekkida. pankrotriigid, riikide puhul öö, äh, on olukord muidugi keerulisem kui näiteks Ühendkuningriikides parlamendi üks koda ütleb, et äh, siin ei ole lahendust, kui näiteks Ungaril tekib, tekivad raharaskused, ei ole Eurotsooni riik, siin Euroopa Liit peaks maksma, aga äh, Ühendkuningriigi tagasimaksega teevad, äh, tekivad probleemid. Neid olukordi on väga erinevaid ja see on tehniline, see on keeruline. Te küsisite kas me leiame, et kogu rahvatulu on vajalik ja hea? ma, ma ütlesin, et see on hea ressurss, kuigi see sõltub erinevatest asjaoludest. kogu rahvatulul on omad head küljed, uusi omavahendeid luues ei ole põhjust arvata, et maailm läheb arusaadavamaks ja lihtsamaks, maailm on teistsugune, aga arutelud määrade ja selliste asjade üle ei kao kuhugi. RKT on hea lahendus hädaolukordade puhuks, teistel lahendustel on teised tugevused. üks võimalus on leida oma vahenduid, mis on seotud selle eesmärgiga, milleks seda kasutataks. kui meil on Mm, maksutulu, siis see teenib mingisugust konkreetset eesmärki, milleks seda kasutada. ma ei tahaks kritiseerida kogu rahva tulu, sellepärast et tehniliselt ta ei ole sugugi halb mõte. ma tulen tagasi oma küsimuse juurde. oletagem, et lisaks praegustele omavahenditele äh, otsustatakse tekitada veel üks äh, omavahend, mingi äh, protsent käibemaksust. eelarvestamise alguses pannakse paika ja eelarveaasta alguses järsku tekib mingi katastroofiline olukord ja meil on vaja täiendavaid vahendeid mobiliseerida. kõige lihtsam ressurss selle asemel, et käibemaksu äh, määra muuta ja arvestades kõike, mis ta kaasa toob, on kõige lihtsam paluda täiendavat eraldist äh, RKT alusel. Äh, RKT alusel välja arvatud panus jääb ju alatiseks viimaseks võimaluseks no,. I don't have other solution. mul ei ole teisi lahendusi välja pakkuda. ressursside äh, aspekt on väga keeruline, liikmesriigid on omavahel kokku leppinud ja, ja nõukogus äh, otsustavad äh, oleme siiapoole natukene käibemaksu koha peal tagasi, venitame siitpoolt. meie Euroopa Parlament ei ole sellega absoluutselt kursis, kas arutatakse käibemaksu või, või RKT-d, ma ei tea. see, kas Šakile, Pollile või Pierre'ile makstakse kas on tegemist ettevõtte tulumaksuga või maksutuluga või käibemaksuga, liikmesriigid koguvad seda raha e, e, ja e, kogu selle kogutud raha alusel saab liikmesriik ka oma panuse või eraldise Euroopa Liidu eelarvesse teha. aga ma pean ikka ütlema, et britid on erand, võib-olla nad peaksid ikkagi alluma üldistele reeglite ühel päeval. härra Tõnu, palun lühidalt Eh, suur aitäh kõigepealt, eh, hea meel seda raportit näha. Eh, ma olen täiesti hämmingus selle üle, millest, millest siin räägiti nüüd, ma ei tea, kuidas me Euroopa Liidu tasandil oleme sellisesse orga-, orga-, sellisesse organisatsioonilisse situatsiooni sattunud, et Euroopa Liidu tasandil muidugi on vaja sellist valemit, mis oleks läbipaistvam, jah see, see, sellest on räägitud erinevates sektoris, aga ma tahaksin küsimuse esitada, kas see on nüüd äh, niisugune juhus? see, see kolme protsendi täitmine liikmesriikide puhul, kas see, seal peab ikka mingisugune mõnu, mõju ka äh, olema meie äh, eelarvestamisele ja, ja kõik need kõik need pettused, pettused käibemaksusüsteemis äh, toovad kaasa pettuse RKT-s, ma, mul tuleb pisarad tulevad silma, kui ma vaatan, milline olukord on. loomulikult tuleb Euroopa Liidu finantseerimine äh, läbipaistvamaks muuta, äh, ootan kannatlikult Monti raportit, meil on vaja palju võrdsemat lähenemist, lähe-, läbipaistvamat süsteemi Ehm, et ei oleks neid erandite ja, ja tagasimaksete süsteeme, mille alusel lõpuks ei ole üldse selge, kes mida teeb. suur aitäh, et te meiega oma emotsioone jagasite. härra Manka, palun. Äh, suur tänu. ka mina arvan, et see uuring on väga huvitav ja kindlasti on harmoneerimine vajalik kuid on riike, keda siin äh, dokumendis ei mainita. ma loodan, et te, ma loodan, et te kuulete mind nüüd. siin on riike, mida ei ole mainitud selles dokumendis. minu kodumaal on linnasid ja kohalikke omavalitsusi, kes on kasusaajad ja nemad peavad, teevad eelarvet samamoodi nagu ettevõtle, ettevõtted. ma tahaksin mainida seda, et riikide vahel on erinevused. mõnel pool on protsendimäär pandud kümne protsendi peale, mujal kahekümne viie peale ja ma arvan, et selles osas oleks harmoneerimine väga oluline, sest need, kes maksavad kakskümmend viis protsenti oma riikliku süsteemi raames, see tähendab, et äh, raha koguneb maksutuludena äh, rohkem kui teistes riikides, kus sama valdkonna käibemaks on näiteks kümme protsenti siin on räägitud ka käibemaksust kui ühest põhilisest tulubaasist, aga samas on ka käibemaks ähm, valdkond, kus äh, maksupettused on levinud. ma arvan, et ka siin oleks harmoneerimine oluline ja me leiame, et äh, finantsahela lõpus olevad üksused peaksid käibemaksu tasuma ja ma usun, et sellega annaks vältida suurt hulka nendest käibemaksupettustest, mis praegu on reaalsus. seega käibemaks loob väga suure halli ala ja ma usun, et sellega tuleks efektiivselt tegeleda ja me leiame, et käibemaksu peaksid maksma need, kes on ahela lõpus, aitäh! suur aitäh, Raman, ka selle reformi mõtte eest selle föderaalse käibemaksu mõtte eest. härra Tarand, palun. Thank you, Mr President. suur tänu teile, esimees. nii nagu kõik teisedki kolleegid, on mul väga hea meel selle raporti lähenemise eest ja tõesti on mõistlik püüda analüüsida tänast olukorda ning mõelda, mida saaks teha paremini aga tahaksin veel minna siit sammu edasi tundub, et tegemist on justkui äh, Monty Pythoni äh, stiilis raamatupidamisega, mida teie toetate ja me peaksime äh, keskenduma Euroopa Liidu sissetulekule omavahenditele, sest vastasel juhul jätkavad Euroopa Liidu liikmesriigid neid mänge, mida isegi meile on keeruline aru saada ja mis siis rääkida veel meie valijatest ja Euroopa kodanikest minu arust äh, otsene Euroopa Liidu maks, äh, loomulikult käibemaks on ka hea lähenemine, aga iga kodanik, kes maksab ühe euro igal aastal oma taskust, mis on tegelikult äh, mikroskoopiline summa võrreldes sellega, kui palju me makse oma liikmesriikides maksame, oleks meil juba nelisada viiskümmend miljonit eurot koos mis äh, on Euroopa jaoks väga hea, sellepärast et neljasaja viiekümne miljoni euro eest oleks juba võimalik midagi teha ja keegi palgale võtta. nii et kui Euroopa Liidu inimesed maksavad otse oma raha, siis neid huvitab ka, et mida selle rahaga tehakse ja praegu hetkel nad ei tunne seda, äh, toimuvad mingisugused abstraktsed tehingud, keegi maksab, keegi saab ja seetõttu on äh, lugu segane. nii et minu ettepanek, alustame väikesest esimesest sammust, küsime Euroopa Komisjonilt, kui palju eurosid oleme me kulutanud kõrgetasemelisele töörühmale, mille juhiks on Mario Monti kolme aasta jooksul ja mitu silpi ettepanekuid oleme me täpselt selle raha eest saanud, aitäh! suur aitäh, härra Tarand! ja kõigepealt nüüd siis kokkuvõtteks tahan teile, härra Nõisveler, aitäh öelda teie ettekande eest. ja loomulikult äh, on huvitav jälgida, kuidas raamatupidamine tekitab emotsioone, sajal öeldakse, et see on väga tehniline teema, sellest eelarvamusest tuleb lahti saada. meie arvates on täna vaja nõuda liikmesriikidelt, et nad oma raamatupidamist esitaksid homogeenselt, ühtlaselt ja loetavalt. ma ei tea, kas peab äh, Euroopa Liidu eraldised kuskilt mahaarvamistena nagu ka-, kajastama või peab mm, teistmoodi kajastama, kuludena kajastama, seda ma ei tea, aga igal juhul meil ei ole ühtset meetodit. või siis see äh, kolmeprotsendine äh, tasakaal, kas meie komisjon ei peaks äh, koostama mingi resolutsiooni või mingis muus äh, vormis pöörduma liikmesriikide riigikassade või, või, või rahandusministeeriumide poole, äh, äh, soovitades ühtlaselt, ühtlustada Euroopa Liidu eelarvesse tehtavate eraldiste kajastamist. ma ei tea, kuidas me peaksime tegema seda meie siin komisjonis. debatt on toimunud, Äh, siis tuleb äh, Eurostat, kes räägib, et meil on igasuguseid vahendeid, meil on äh, töötajaid, aga me tahaksime, et see stabiilsuspakt oleks ühtle, ühtselt, ühtmoodi mõistetav kõigile ja selle, selle jaoks on vaja see, et me kõik räägiksime ühte keelt et ja et, äh, et see varade haldamine liikmesriikides annaks ka siis tulemusi. on vaja endale äh, tunnistada, et olukord on tõsine. vaat sel korral jätkame nende kosmeetiliste parandustega, mis võivad ebasiira eelarvestamiseni viia. Äh, või, või nende esitlemiseni, jah et teeme ühe raporti, paneme selle kapi. ei, meil on praegu äh, tõsine debatt käimas, see peab edasi minema, midagi peaks juhtuma selle tulemusel. Äh, meie muidugi äh, ootaksime ka härra Levandovskilt ettepanekud ja siis anname raportile sõna kokkuvõtteks. aitäh. Teil ilmselt on hea meel teada, et minu poole pöörduti mitte Euroopa Liidu institutsiooni poolt, vaid meeleheitel teiste inimeste poolt ja me valmistame ette uut kõrgetasemelist avalike ähm, eelarvete inimestega üle maailma. Euroopa Liidus toimub äh, arutelu esase osas aga seal ei ole praegu piisavalt edasiliikumist. ja siin on erisused e- eelarvete mm, koostamisel, kui ei ole võimalik eelarvetele ligi pääseda ja neid näha ja läbi näha, on olukordi väga raske lahendada. aga see on teema, millega me tegeleme. nüüd püüan kiirelt vastata käibemaksu küsimusele. see on üks protsendipunkt kogu käibemaksust, seega see ei ole mm, suur summa. aga see halli ala loomine, see on tõesti probleem. mõnel pool tõesti on mm, isegi kuni kakskümmend protsenti neid erinevusi ja kaduma minevaid summasid selle halli ala tõttu. ma arvan, et on vaja lisalt, lisaks tegutseda veel selleks, et selgust luua maksutulu kajastub siis, kui räägitakse eelarve puudujääkidest, aga loomulikult on siin ka omad mõjud, kuna eelarve on suhtelise suurusega võrreldes reaalsusega. mõju on väike, aga mõju on alati olemas, kui arvutusi ei ole tehtud. ja selleks on vaja lisajõupingutusi. otsemaksud, meil on olnud isegi idee, et see, kui me säilitame kogu ma-, rahva tulu, ja muuta see lihtsalt selgemaks niimoodi, et rahvas näeb, et nii suur protsent on maksutulu, mis läheb Euroopa Liidu eelarvesse, see ei ole nii väga keeruline, aga see on idee, mis enamustele liikmesriikidest lihtsalt ei meeldi. aga alati on sellised võimalused olemas. läbipaistvus on võimalik saavutada erinevates, erinevaid aspekte samal ajal arvestades mis puudutab nüüd kõrgtasemelise töörühma kulusid, ma ei tea, kui palju see, need kulud on, aga mis puudutab kulude ja kvaliteedi vahelist suhet, siis ma usun, et see raha on enda kulutamist õigustanud, vähemalt raporti osas, aitäh. Eh, suur tänu, härra Depre, lõppsõna eh, ma eh, tähendasin üles ka teie soovitused, härra esimees, ja nüüd mis äh, ülejäänud puudutab, siis, siis jagan täiesti meie ettekandja viimaseid emotsioone. suur aitäh, tuletan nüüd meelde, et härra Monti jätkab oma tööd, kuigi see ei ole nähtav, aga töörühm töötab ja Euroopa Parlamendi liige Monti töörühmas kohtub meiega üheksateistkümnendal novembril, see on väga palju, paljutõotav kohtumine ja härra Delano saab siis oma hirmusid ehk leevendada. suur aitäh teile veel kord ja eh, ja peab ütlema, et tööpõld on lai ja me oleme alles selle alguses. kui me nüüd ise selle äh, raamatupidamise standardimise eest ei võitle, siis hakkavad teised seda tegema, IFRS seda me oleme näinud, kuidas see on käinud ja et ettevõtted ähm, tegutsesid omaette, poliitilised instantsid omaette, aga kui meil nüüd oleksid selged põhimõtted, mida me soovime kõigile liikmesriikidele rakendada ühtmoodi äh, eelarvete äh, kajastamises, siis on näha ka äh, meie töö tulemusi ja nüüd doktor Shona Bevritš ja doktor äh, äh, Firat Tsengis, kes tutvustavad meile oma töövilja, mis puudutas soopõhist eelarvestamist Euroopa Liidus. Äh, selle uuringu tellis naiste õiguste komisjon ja sooviti analüüsida Euroopa Liidu eelarvestamist, äh, kas see on suuteadlik äh, kuuest aspektist, äh, soolist võrdõiguslikkust, Äh, sageli ei järgita ja äh, raportöörid soovitavad suuremat läbipaistvust, äh, paremaid näitajad ning sooteadlikku andmete kogumist, mida tuleb teha süstemaatiliselt. Blomeal Sense ning mitmed teised uurimisasutused, näiteks Liverpooli ülikooli õigusteaduskond, äh, äh, teised tegid koostööd selle, äh, selle uuringu valmimisel ja proua Fiona Beveridge ongi Liverpooli ülikooli sotsiaalõiguse professor, ta on avaldanud mitmeid artikleid samal teemal äh, ja doktor Firat Singis äh, on Liverpooli ähm, ülikooli äh, Marie Curie stipendiaat, ta tegeleb Euroopa Liidu haldusküsimustega, mitmetasalise, tasandise juhtimise ja konkurentsiõiguse küsimustega. nüüd on sõna teil, prouad. Patricia Šulin äh, vastutab selle teema eest Europarlamendi poolt. ja ta saab sõna pärast külalisi. doktor Beveridž võtab esimese sõna, palun. suur tänu ja suur aitäh sellele komisjonile võimaluse eest meie uuringu tulemusi soopõhise eelarvestamise osas Euroopa Liidus täna teile avaldada meie uuringu eesmärk oli uurida, kuidas soopõhine eelarvestamine võib olla kasutusel Euroopa Liidu eelarve osas. töötasime välja metodoloogia ning püüdsime näidata seda, kuidas Euroopa Liidu eelarve toimib selleks, et toetada soolist võrdõiguslikkust, mis on Euroopa Liidu poliitikate eesmärk meie uuring viidi läbi jaanuarist maini kaks tuhat viisteist ning see oli eh, testipõhine eh, uuring, aga viisime läbi ka Euroopa Komisjoni eh, ametnikega intervjuusid ning teistega, nii et meie metodoloogia oleks kuulikindel. ja mul on väga hea meel olla siin täna teie ees ning oma raporti tulemusi teiega jagada oluline küsimus on see, mikspärast Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu eelarvesse soopõhist eelarvestamist üldse sisse viinud, mikspärast see saab meid aidata? see saab aidata seda, et me analüüsime meie eelarveid äh, lähemalt ning äh, vaatame, kas aluslepingutes äh, meie eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse jaoks on tehtud, kui me vaatame reaalseid rahalisi vahendeid. kui jah, siis me näeme, et need kõrgetasemelised eelarved on ka raha jagamisel ja kulutamisel arvesse võetud selle eesmärk on äh, soolise äh, võrdõiguslikkuse süvalaiendamist näha kõikides eelarveridades. me äh, loodame, et aluslepingutes toodud põhimõtted on ka eelarvestamises praktikas näha. ning me ootame, et see aitab ka meil näidata, kuidas soolise võrdõiguslikkuse edasiminekut saab näidata ning analüüsida seda, kuidas poliitikad ja strateegiad reaalselt toimivad nii et eh, soolise võrdõiguslikkuse eelarvestamine pakub võimaluste akent ja sekkumiste võimalust parlamenti ja teiste sidusrühmade jaoks selleks, et mõõta eh, meie kõrgetasemelisi eel, eesmärke, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist ja võrdõiguslikkuse toetamist praktikas. Eh, tegemist on töövahendiga, võimalusega, mis tegelikult demokraatlikku vastutust eelarve osas peaks suurendama meie pilootuuringu eesmärk on eelkõige eh, siis esiteks luua eh, metodoloogia, eh, mis on võimekuspõhine. see metodoloogia võimaldab erinevaid eelarvejaotisi uurida parlamendi ja teiste sidusrühmade poolt ning vaadata seda, kuidas need soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid täidavad me kasutame seda samas, sama võimaluspõhist äh, lähenemist, me astume sammu tagasi, vaatame väljapoolt sissepoole seda, millised on aluslepingus äh, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted, mida nad püüavad saavutada ja siis pöördume konkreetselt eelarve juurde ja vaatame, milliseid äh, meetmeid kasutatakse eelarves selleks, et siis neid indikaatoreid oleks võimalik praktikas näha me toome välja oma loodud metodoloogiaga selles uuringus ning selles uuringus näitame me ka, kuidas sooline äh, võrdõiguslikkus erinevate jaotiste osas on näha. me toome välja metodoloogia niisiis ka oma raportis, näitame, kuidas see võiks toimida ning äh, meid huvitab ka see arutelu, kas teie arust äh, metodoloogia rakendamine on olnud huvitav ja abiks nendes jaotistes, kus me oleme seda kasutanud edasi oleme valinud välja konkreetse jaotiste arvu ja oleme tuvastanud, et mitmetel juhtumitel puuduvad andmed ja see ei võimalda meil edusamme hinnata ning see on väga oluline piirang, millele me teie tähelepanu juhiksime. kui soopõhist eelarvestamist kasutada selleks, et äh, selle eelarve äh, uurimine oleks põhjalikum, siis on äh, vaja ka Eh, andmeid eh, välja tuua ja koguda, nii, nii et me saaksime seda reaalselt mõõta. nii et me soovitame eh, esiteks soolist võrdõiguslikkust toetades teha ka eelarveread selles osas selgemad. ning meie soovitamis, soovitusi järgides oleks ka finantsvastutus ning komisjoni roll siin tugevam. annan järgnevalt sõna proua Firacile Äh, suur aitäh, mul on hea meel teie ees olla, annaksin teile rohkem informatsiooni meie metodoloogia ja võtmejärelmite äh, kohta. Äh, samuti on raportis ka lisa, kus me oma metodoloogiat detailsemalt selgitame ning te näete ka, et lehekülg number kuusteist on välja toodud see tabel. nii nagu Fiona ütles, siis me järgime võimaluspõhist lähenemist. tegemist on inim- väärse lähenemisega, inimesele keskendunud lähenemisele ning meie eesmärk ei olnud lugeda täpselt eurosid ja raha, vaid konkreetseid ressursse ja tegevusi, mis eh, naiste ja meeste elukvaliteedi parandab ning me vaatame, kuidas nendele tegevustele, ressurssidele meestel ja naistel reaalne ligipääs on olnud oleme välja toonud äh, viis äh, tüüpi ressursse ja ressursse ja tegevusi, äh, mille eesmärk on tagada kvaliteetne elu mõlemale soole, tegevused, mida inimesed saavad teha ühiskonnas, perekonnaotsused, tööjaotus perekonnas, mittemakstud tööd, poliitiline ja sotsiaalne süsteem ehk võrdne ligipääs tööturgudele ka haridusele ning poliitilistele süsteemidele, äh, võimalus välja ütleda oma arvamused ka poliitilistes debattides, edasi suhe keskkonnaga, mis tähendab, et äh, elukohale ja peavarjule on äh, ligipääs harmoonias elamine puhta keskkonna ja liigirikkuse keskkonnas, samuti aeg ja ressursid selleks, et oma vaba aega veeta, hobid välja kujundada ja kui tahta, siis ka religioonseid praktikaid järgida ning äh, äh, lõpuks äh, suhe olla vaba igasugustest füüsilistest ja emotsionaalsetest hirmutusvahenditest ja nii edasi. pärast seda, kui me otsustasime, millised on need võtme Äh, võimalused, mis inimeste elu äh, õnnelikuks muudavad, vaatasime me äh, kõiki eelarveridu, nii nagu me nad välja valisime, mis Euroopa Liidu eelarves on, ja siis vaatasime, millised võimalused reaalset inimeste elu mõjutavad ning milline on selle mõju tugevus või intensiivsus. siis edasi erinevate jaotiste võimaluspõhist lähenemist me uurime soolises perspektiivis ning kui me vaatame, kuivõrd intensiivne see mõju on, seda suurem on mõju soolisele võrgusõiguslikkusele. nii et eh, mida rohkem võimalusi, mida intensiivsemad nad on, seda eh, rohkem mõjutavad nad soolist võrdõiguslikkust konkreetsetes poliitikavaldkondades kui me oleme selle äh, asja olime ära otsustanud, siis edasi vaatasime me konkreetsete valdkondade poliitika eesmärke ning ka kulutuste osas tehtavaid otsuseid, nii et äh, vaadata, kas poliitika eesmärgid ja reaalsed raha kulutamisvõimalused on tasakaalus omavahel. ja see aitab meil näidata Äh, seda, kuivõrd poliitika otsustajad võtavad soolist võrdõiguslikkust arvesse, kui nad oma poliitika eesmärke täidavad ning ka kulutuste osas otsused teevad. edasi liikusime me rakendusfaasi ja vaatasime kasusaajaid äh, ja osalisi ning püüdsime näha, millises osas naised ja mehed on hüve saanud konkreetsetest poliitika otsustest äh, ja kui võrdselt ja siis äh, vaadates äh, konkreetsete valdkondade tugevusi ja nõrkusi, oleme me analüüsinud olukorda ning kui vajalik, siis oleme teinud ka poliitika valdkondade jaoks äh, vastavad parandusettepanekud. iga poliitika üksuse jaoks oleme pannud kokku tabeli, siin on teil näide silme ees olemas, mis võtab kokku meie analüüsi tulemused peatüki jaoks, mis puudutab Euroopa abifondi kõige enam puudust kannatavatele inimestele ja selle peatüki eesmärk on äh, näha ette baasvahendid neile, kes Euroopa Liidus vaesuses elavad. leidsime, et väga tugev mõju on Äh, sellel, kuidas inimesed suhtestuvad ühiskonnaga ja iseendaga, sellepärast et inimesed, kes elavad vaesuses, äh, on tõenäolisemalt sotsiaalselt tõrjutud ning kõige tõenäolisemalt kannatavad ka näiteks depressiooni ja teiste äh, vaimsete häiretega kal-, käes ning me uurisimegi, millised eelarvevahendite kättesaadavuse mõjud võiksid olla sellele Äh, ka majandussüsteem muidugi on tähtis, äh, aga äh, see ei ole niivõrd oluline, sellepärast et selle eesmärk ei ole siin konkreetselt ette näha ligipääsu tööturule. edasi, seda kõike analüüsides nägime me, et tegelikult poliitika eesmärgid ütlevad, et kõrgtasandil sooline võrdõiguslikkus selles teema ja valdkonnas on tähtis, aga praktikas ei olnud see piisav, sellepärast et soolist süvalaiendamist eelarvest nähtud ette ei olnud ja kui me rakendamist ka vaatasime, siis tegelikult andmeid ei olnud üldse hüvesaajate kohta konkreetselt, kas raha saavad mehed või naised, kas ressursid on jagatud võrdselt, selle kohta lihtsalt andmed puudusid. edasi vaatasime me kuut jaotist ja seda loomulikult sellepärast, et meie aeg ja ressurss olid piiratud ja teiseks sellepärast, et parlament äh, palus meil konkreetselt neid jaotisi uurida. aga kui Euroopa Parlament, komisjon ja teised institutsioonid töötaksid välja soolist eelarvestamist äh, metodoloogiana, siis tuleks horisontaalselt äh, seda rakendada kõikidele jaotistele ja kõikidele poliitikavaldkondadele, see on väga tähtis, sellepärast et kõikidel poliitikatel on mõju soolisele võrdõiguslikkusele. mõnede puhul on see kiirem ja selgem, see mõju, teiselt poolt on see võib-olla varjatum, aga kui me võtame lihtsalt käputäie poliitikavaldkondi, mis võiksid muuta soolise võrdõiguslikkuse olukorda, siis äh, on see muidugi ähm, ei ole see väga objektiivne, see on äh, valikuline ja seetõttu äh, mõju soolise võrdõiguslikkusele konkreetsetes valdkondades on piiratud. meie võtmeleiud ja järelmid. esiteks äh, tuleb vaadata Äh, numbritest kaugemale, me ei räägi mitte ainult meestest ja naistest, aga me räägime valdkondadest, kus liikmesriigid on vähem pühendunud soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidele, äh, sellise eelarvestamise metodoloogia võimaldaks äh, soolist võrdõiguslikkuse norme reaalselt ellu kutsuda koha peal. toon teile positiivseid ja negatiivseid näiteid Euroopa Liidu käitumise kohta selles vallas. näiteks siis tööstussuhted ja sotsiaalne dialoog, äh, selline poliitikavaldkond, siin on reeglid äh, näiteks äh, selles osas, et naised ja mehed peavad olema võrdselt esistatud, esindatud tööstussuhetes ja see annaks naistele ka võimaluse Äh, töösuhetes äh, soolise võrdõiguslikkuse eesmärki praktikas rakendada, aga seda ei ole tunnustatud, äh, sellepärast et näiteks selles valdkonnas soolist võrdõiguslikkust poliitika eesmärgina üldse ei tuvastatagi. positiivsem näide on näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Marie Curie tegevused, ähm, mille üheks hüvesaajaks olen ka mina selles valdkonnas on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid väga kõrgel tasandil ja me teame, et eh, teaduse kõrgtasemel on naised alaesindatud, neil ei ole otsuse tegemisvõimekust ning Euroopa Liidu pühendumus selles olukorras eh, aitaks eh, pikas perspektiivis anda naistele teaduses suuremat rolli, näiteks et nad suudaksid ka tuleviku tarvis teaduslikke eesmärke defineerida edasi, äh, Loova Euroopa äh, äh, siis fond, mis annab loomemajanduse ja audiovisuaalsetele tegevustele rahalisi vahendeid selles vallas, on jällegi naised alaesindatud, eriti just kõrgetel positsioonidel otsuste tegijatena ning see annab Euroopa Liidule võimalust olukorda parandada, anda mingisuguseid motivaatoreid selleks, et tagada, et kõrgetasemelises poliitikavaldkonnas oleks ka sooline võrdõiguslikkus ja võrdne esindatus tagatud. seda aga ei ole eh, realiseeritud, sellepärast et soolist võrdõiguslikkust ei ole konkreetse eesmärgina siin ette nähtud. edasi meie võtte, võtmejäreldused. esiteks, Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas on väga kõrgel tasemel pühendutud soolisele võrdõiguslikkusele, see on poliitiline Äh, keskendumine, aga kui me vaatame siis tehnilist poliitika rakendamist, madalamaid tasemeid, siis seda ei ole tegelikult äh, samm-sammult äh, madalamatel tasandil, tasanditel järg, järg, järgitud. kui me mõtleme näiteks siseasjadele ja koostööle, tundub, et tegemist on julgeoleku eesmärkidega ja Euroopa Liidu äh, väga kõrged poliitika eesmärgid äh, jätavad varju kõik ülejäänud asjad, sealhulgas ka soolise võrdõiguslikkuse. kui me räägime tööhõivest ja sotsiaalasjadest, äh, teadus- ja arendustegevustest, novaatorlikkusest, siis olukord on parem, aga mitte väga meeldiv sellepärast et äh, meil on väga suured äh, erisused. mõnes valdkonnas on soolisele võrdõiguslikkusele pühendatud väga palju äh, e-, tähelepanu ja teistes üldse mitte. see on väga problemaatiline, sellepärast et eriti pärast majanduskriisi on need teemad ähm, ja probleemid, mis on meie ees, väga horisontaalsed, need puudutavad sotsiaalset tõrjetust, rännet, vaesust, seksuaalset vägivalda ja muud ning äh, nendega on võimalik tegeleda ainult siis, kui äh, väga jätkusuutlikult äh, erinevates poliitikavaldkondades tegutsetakse ja kui seda ei tehta, ning need poliitikavaldkonnad ei tuvasta soolist võrdõiguslikkust kui ühte eesmärki, siis ei ole võimalik meil kuidagi ka praktikas seda mõõta. edasi, meie järgmised järeldused. teatud valdkondades ei ole eelarvejaotised piisavalt läbipaistvad, me ei saa soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide tagamist korralikult mõõta ja üks näide, mis on eriti murettekitav, puudutab äh, just justiitsküsimusi. Äh, eelnevalt olid erinevad programmid äh, ette nähtud selleks, et vaadata, kuidas poliitika eesmärke põhiõiguste kaitse osas ja naiste õiguste kaitse osas nagu Daphne programm näiteks, mis on väga olnud edukas äh, naistevallases vägivalla, äh, vastase vägivallaga võitlemises. aga nüüd on see kõik äh, ühte suurde potti viidud, see raha, ja meil ei ole selge, milline summa konkreetselt millise poliitilise eesmärgi täitmiseks läheb. ja siin on oht selles, et soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid jäävad varju teistele poliitika eesmärkidele, eriti kui me mõtleme nüüd konkreetset raha kasutamist erinevad poliitikad ja erinevad eelarvejaotised ei nimeta ära ka sihtrühmasid ning see väga selgelt loob probleeme, puudub nimelt äh, äh, rahastamise otsuste suhtes läbipaistvust. kes on võtmes sihtrühmad, kes äh, konkreetsete valdkondade kulutusest kasu saavad ja kui me seda ei tea päris algusest alates, siis on raske ka vaadata, kuidas rakendusfaas on kulgenud ning vaadata, kuidas ja kas need eesmärgid on saavutatud. ja inimesed, kes on konkreetsed kasusaajad, on sihtrühmad, keda me tahame, et äh, saaksid seda konkreetset poliitikavaldkonna toetust annan sõna järgnevalt oma kolleegile. Äh, niisiis, meie soovitused kiiresti. kõnele kadus mikrofon teeme ettepaneku, et sooline võrdõiguslikkus peaks olema poliitika eesmärgina kindlustatud kõikides eelarvejaotistes ning äh, soolise võrdõiguslikkuse süva laiendamine peaks olema samuti poliitika eesmärgiks kõikides jaotistes. Äh, samuti oleme me ette nähtud konkreetseid eesmärke, konkreetseid summasid äh, teatud tegevustele, nii et suurendada läbipaistvust. mitu korda on täna siin juba öeldud, et eelarve läbipaistvus peaks olema suurem ja konkreetselt soopõhised indikaatorid ehk näitajad peaksid siis olema süstemaatiliselt arendatud ja ka avaldatud. mida see siis tähendab konkreetselt eelarvekomisjoni ja teiste äh, sidusrühmade ning parlamendikomisjonide jaoks? Eh, esiteks, eh, soolise eelarvestamise protsess viitab sellele, et Euroopa Liidu institutsioonid ja organid ning agentuurid peaksid kasutama soolise võrdõiguslikkuse mõõdikuid eh, oma sidusrühmade jaoks, kui rahalisi eelarvelisi vahendeid küsitakse. edasi, Euroopa Komisjon peaks tagama, et neid suuniseid järgitakse ning et eelarve eelnõu on piisavalt läbipaistev. ning Euroopa Parlament peaks kasutama oma eelarvelist pädevust äh, selleks, et äh, võet-, et äh, analüüsi teostataks, kas soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid on teostatud. ja meie pilootuuringust johtuvad kolm võtmeküsimust, esiteks meid huvitab, kui kasulik teie arust on metodoloogia selleks, et tuvastada nõrkusi soolise võrdõiguslikkuse poliitikatest, kui tõhusalt on võimalik neid võtme väljakutseid äh, vaadata. Äh, siin on detailse informatsiooni puudumine äh, ning andmete puudumine, kuidas on võimalik seda läbipaistvust suurendada ning kas see eelarvel, soolise eelarvestamise mudel on vajalik Euroopa Parlamendi liikmete arvates ning kas see tuleviku eelarvestamist kuidagi Euroopa Liidus parandab? suur tänu teile! Merci, mesdames, pour euh, suur aitäh, daamid, väga huvitava ettekande eest. aga ma arvan, et ma võin öelda, et eelarvekomisjoni seisukohast peab ütlema, et, et ka ei, ei jälgita soolist tasakaalu, naised on enamuses. ja annangi Patrice Solinile sõna, et ta räägiks sellest. Hvala. Predsedujoči, hvala eh, za besedo. Suur tänu. daamid ja härrad. tervitan seda uuringut Euroopa Liidu eelarve kasutamisest soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. suur tänu meie töörühma saadikutele, kes selle uuringu läbiviimiseks initsiatiivi üles näitasid ja suur tänu teile, kes te tutvustasite oma uuringut ja oma soovituste tegemise eest. selleks, et Euroopa eesmärke täita, on meil vaja poliitilist ja samuti ka finantstuge. ja just sellest te täna rääkisitegi. ja ma usun, et see on teema, mida me ka edaspidi arutame. finantstuge pakub Euroopa Liidu eelarve ja see on tugev vahend, millega Euroopa poliitikaid ellu viia. tahaksin rõhutada ka seda, et mitu aastat on jõupingutusi tehtud selle nimel, et soolist võrdõiguslikkust edendada, see on Euroopa Liidu üks eesmärkidest ja sellel on tugev poliitiline tugi taga ja nagu poliitilistes juhistes on öeldud, sooline võrdus, õiguslikkus ei ole luksus, see on poliitiline hädavajadus muidugi küsime me endalt pidevalt, kas see poliitiline tugi on piisav või, või ei ole. uuringu tulemused, mida te tutvustasite, näitavad meile reaalsust. Nad näitavad seda, et finantstoetus ei ole poliitiliste eesmärkidega samal tasemel. seda on, olete dokumenteerinud, seda olete meile ka selgitanud. eelarve ei ole piisavalt läbipaistev, ei ole selgelt näha, kui palju konkreetsete meetmete eesmärkide saavutamiseks raha kasutatakse ja kust see raha tuleb. ja erinevaid indikaatoreid ei kasutata piisavalt, et erinevate meetodite efektiivsust siin hinnata. loomulikult me peaksime jääma positiivseks oma suhtumises, me püüame olukorda parandada ja võib-olla oleksime soovinud paremaid tulemusi näha, aga ma usun, et selle uuringu tulemused on meile kõigile abiks otsuste langetamisel eelarve struktuuri osas suur,. suur-suur tänu teile teie raporti ja aruande, ülevaate eest, aitäh! Merci! suur tänu! nüüd annan hea meelega sõna neile, kes soovivad sõna, kes soovivad küsimusi esitada meie külalistele. tundub, et sõnavõtusoove ei ole. ma arvan, et see oli valgustav uuring. kõik ei ole võimalik ju eelarvesse sisse panna sooline võrdõiguslikkus, see on ikkagi äh, väärtuste ja eetika küsimus. kõik ei saa, vaatamata meie läbipaistvuspingutustele, siiski väljendada eelarverubriikides. Need on täiendavad andmed, äh, mis äh, personali juhtimisest sõltuvad. see on nii-öelda sotsiaalne bilanss, mis on meie rahalise eelarve saatjaks. nüüd ähm, Patricia Sulin kahtlemata äh, jälgib äh, kuidas tööd edasi tehakse, et äh, viide soolisele võrdõiguslikkusele ei jää tühjaks sõnakõlksuks, et et äh, soolist võrdõiguslikkust respekteeritaks igapäevatöös kõikide eurooplaste poolt. suur aitäh meie külalistele ja äh, loodetavasti on meil võimalik selle töö jätkuks teiega ükskord veel kohtuda. Äh, suur aitäh teile, te olete kõik oma, oma suurepärases ettekandes ära selgitanud, palun. külaline ütleb aitäh kallid kolleegid, läheme tööga edasi. Äh, tahtsin teile teatada, et koordinaatorid võtsid vastu eile õhtul otsuseid, kaks otsused, kõigepealt globaliseerimisega kohanemise ja solidaarsusfondi küsimuses, need on need kaks teemat, mis äh, valiti välja dialoogi lõpuks, et äh, selleks, et määrata raportööri ja äh, jälgida, kuidas komisjon tegeleb sellega ja millised, milliseid konsultatsioone oleks vaja sidusrühmadega pidada. ja nüüd see teine küsimus võeti vastu seoses välissuhetega ja järgisime siis kodukorra reeglid, mis puudutab meie suhteid teiste eh, agentuuridega ja me kutsume erinõuniku järgmisele koos, erikoosolekule, nimelt eriesindaja, kes määratakse Kolumbiasse. millised otsused siis tehti? selle kohta annan sõna eh, kolleeg Kristoforule, kes siis Ähm, tutvustaks sotsiaalfondi mobiliseerimisest avansiliste maksete tegemiseks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raames, palun. suur tänu. see puudutab Euroopa Parlamendi resolutsiooni seoses Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmise kohta. see võtab arvesse äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kokkulepet. see annab võimaluse kümme protsenti ettemakseteks, et toetada kõiki neid, keda looduskatastroofid või mingisugused muud katastroofid on puudutanud. see võimalus võimaldab äh, kohe tegutseda maksimum mm, kümne protsendi ulatuses, sest nii on võimalik teha ettemakseid. ja ma usun, et see on õige lähenemine, sest me oleme selles komisjonis sageli rääkinud sellest, et nendes menetlustes on liiga palju bürokraatiat, ükskõik, kas me räägime teiste fondide kasutusele võtmisest, globaliseerumise fondist ja sel juhul läks liiga kaua aega, et raha jõuaks abivajajateni. ja selline kiire reageerimisvõimalus aitab meil äh, kiiremini menetlusi läbi viia niimoodi, et nendel inimestel oleks rahale ligipääs kiiremini kättesaadav solidaarsusfondi maksimumsumma on viissada miljonit eurot. ja viiskümmend miljonit nendest on kättesaadav ettemaksete tegemiseks. peaksin ütlema, et ettemaksed, kui probleemid ja kriisiolukorrad tekivad, siis Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustatud selle tagastama läbipaistvusmenetluse raames usaldusväärse finantsjuhtimise raames. sellega me edastame väga selge sõnumi, et Euroopa Liidu fondid on muutumas tõelisteks fondideks, mitte bürokraatiast ümbritsetud ja peidetud fondidest, mis tekitavad probleeme rohkem kui vaja. siin me tegeleme kriisiolukordadega inimesed on hädas meeleheitel, nad ootavad, millal ometi raha kohale võiks jõuda, et neid olukordi kuidagi lihtsustada, et inimesi aidata ja toetada. ja võib-olla see on esimene kord, kus meil on võimalik ettemakseid teha ja sellepärast ütleksin, et Euroopa Liit tuleb taga, tuleb ligemale Euroopa Liidu kodanikele, nendele, kes on kriisiolukordadest mõjutatud. see peaks olema hea eeskuju sellest, kuidas teised fondid võiksid toimida Euroopa Liidus. ja mitmed nendest fondidest on meiega seotud selle kaudu, et me vaatame, näeme nende eelarvu ja me näeme, et nende kasutamises on efektiivsus puudulik. aitäh! Merci, monsieur le raporteur. suur aitäh, härra raportöör. kas on tähelepanekuid, küsimusi? küsimusi, märkusi ei ole, kõik on suurepäraselt selge. muudatusettepanekud tuleb esitada hiljemalt kahekümne üheksanda oktoobri kella viieks pärastlõunal ja hääletamine hääletustähtaega praegu täpsustada ei saa veel. hääletamisele läheb see nii komisjonis kui ka täiskogul ja nüüd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveprojekti hääletamine, me peame nüüd hääletusnimekirja kontrollima ja teen ettepaneku teha üks viieminutine paus, enne kui me hääletama hakkame. viis minutit paus otsige üles oma hääletuskaardid. ahhaa, ütleb esimees. me peaksime tegelikult kell üksteist alustama hääletamisega, seega töö peatub kella üheteistkümneni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

La séance est reprise et nous abordons une séquence particulièrement importante. Nüüd seisab meil ees eriti oluline koosoleku äh, osa, sest tegemist on resolutsiooniga, millel on poliitiline sõnum äh, kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda aasta septembrist Eh, Jose Manuel Fernandez ja Gerard Depre olid eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve raportöörid eh, ja nüüd palun, et te kontrolliksite oma hääletuskaarte. nii, proovime, hääletus, hääletus ei toimigi. ei panna sinna võtta? Et alors, qu'est-ce qui se passe On vote à la main. Donc on va voter à Malvé. Et pourquoi no nii, hääletusmasinat ei ole. ei tea, miks seda hääletusmasinat ei ole. Bon, écoutez. alles eile oli väike tehniline probleem. seni, kuni me seda lahendame, annan raportöörile eh, sõna kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal septembril äh, selgus, et äh, tekstis olid mõned äh, viperused ja nüüd peaks vastavad muudatused või parandused ära tegema ja annan sõna härra Jose Manuel Fernandesele, kes siis räägiks meile nendest parandustest, palun. aitäh härra esimees, need on täiesti tavalised äh, veaparandused, niisugused tehnilist laadi veaparandused. selle asemel, et täiskogul sõna võtta, võib need parandused juba siin ära teha. tavakorras. kõigepealt äh, rubriik üks A, äh, rida null neli null kolm null kaks null üks ähm, sektsioon Rav TV ja lisahääletusnimekirjale õige arv peaks olema pluss kolm miljonit viissada üheksakümmend neli tuhat. et vana arv, see vale arv oli kolm miljonit üheksasada viiskümmend neli tuhat. nii et numbrid on, olid vahetusse läinud kogemata õige arv on kolm miljonit viissada üheksakümmend neli tuhat. edasi neljas rubriik maksed, rida kakskümmend kaks, null neli, null üks, null kolm, hääletuslehe, äh, lehel teine alaplokk About the Bay. see äh, puudutas äh, eraldiste kokkulepet nõukoguga ja õige arv peaks olema siis üks kolmandik kulukohutustest, mis ulatub siis kolmekümne ühe miljoni kahesaja tuhandeni. seega Euroopa Parlamendi muudatus võrreldes nõukogu ettepanekuga peaks olema kolmkümmend üks miljonit kakssada tuhat eurot. lõpparv peaks siis olema kuuskümmend kaheksa tuhat kakssada, äh, kuuskümmend kaheksa miljonit kakssada tuhat. siis pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed, eelarve rida null seitse null kaks seitse seitse kaks kaheksa TTIP-i kohta Euroopa Parlament äh, ei soovi väiksemat summat kui komisjoni pakutu ja soovib euro, äh, sada kakskümmend tuhat eurot sinna äh, edasi rida kolmkümmend kolm null kaks seitsekümmend seitse kaksteist, ehm, mustlaste integreerimisstrateegia, me soovime, et õige arv oleks viissada tuhat eurot. viies rubriik, rida on XX null üks null kaks üksteist null neli, ehm, kolmas jagu halduskulutused, INTA muudatusettepanek kuuskümmend kuus null kaks, läbiv rida XX null üks null kaks üksteist null neli ähm, peaks olema kõrgem summa nelikümmend tuhat eurot ja lõplik eelarverida sellele eelarve täiendusele peaks olema kakskümmend null üks null kaks üksteist eelarve kaubandusteadlik. nüüd, kas on märkusi? kas keegi soovib äh, sõna võtta, kes äh, kiidavad heaks muudatused, palun andke käega märku. suur aitäh, kas keegi on vastu muudatustele, ei ole keegi vastu, kas on erapooletuid, ei ole erapooletuid ka. üks siiski oli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 ja nüüd esimesena hääletame muudatusettepanekut kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, on tagasi lükatud. lõige üks, muudatusettepanek kolm, suuline muudatusettepanek. kes poolt, kes vastu, ei ole vastu, erapooletuid ka ei ole, see on heaks kiidetud kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kompromiss on heaks kiidetud, lõige kaks, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek üheksa millel on siis suuline muudatusettepanek. see läheb hääletusele kahes osas. esimene osa ähm, algab sõnaga recalls ja lõpeb sõnaga regulation. kes poolt? kes vastu? kes erapooletu? mulle tundub, et esimene osa on heaks kiidetud, teine osa, kes poolt, kes vastu. mulle tundub, et teine osa on ka heaks kiidetud, aga loeme üle. ei ole heaks kiidetud. kes oli siis poolt?

viisteist vastu, neliteist poolt. ja palju neid erapooletuid oli? ei olnudki erapooletuid, üks oli siiski. nii, teine osa on tagasi lükatud. järgmiseks. on muudatusettepanekut üheks ehm, esimese osaga täiendatud nii ja nüüd hakkas ka elektroonika tööle, väga hea. teen nüüd ettepaneku. kõigepealt teeme sellise simulatsiooni. scrutin est ouvert, normalement il y a 32 votes. 32 äh, hääletajat peaks olema kokku tavaliselt. Äh, mõni laseb ennast veel oodata võtta, kaks häält on nagu puudu. kes siis nüüd ei hääletanud, kes ei taha hääletada nüüd? härra Tarandil ei olnud karti, nii. kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, jah, väga hea. Tarand on registreeritud, väga hea. hääletus siis nüüd lõppes. mis siis muudatusettepanekust üheksa sai? esimene pool, kes poolt? kes vastu, kes erapooletu. muudatusettepanek on nüüd muuda- äh,, muudatustega heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme. lõige kolm, muudatusettepanek kümme. Bon, eh bien, on va vérifier. Monsieur le Président. härra esimees, härra esimees, ütleb saadik. Ich glaube, jetzt war nicht ganz klar vabandan, tundub, et on segadus selles osas, mida me hääletame, kas me hääletasime praegu muudatusettepanekut number üheksa, suulist muudatusettepanekut või kõike? kõik hääletasime, muudatusettepanek üheksa, selle puhul esimene muudatus kiideti heaks ja siis me hääletasime üheksandat muudatusettepanekut heakskiidu saanud esimese osa muudatusega. paluksin sellisel juhul uuesti seda hääletada, sest häälte lugemise juures lükati see tagasi, aga nüüd ilmselt oldi selle poolt ilma aru saamata, et me muudatusettepaneku, millise muudatusettepaneku üle me praegu hääletame. nii nimeline hääletus. Progressive Tabal. Estaba la actualización de la última lista de voto, siempre pasa estas cosas que se van cambiando y asjad muutuvad pidevalt, meil ei olnud ajakohast hääletusnimekirja. siin oli pisut segadust meie leerides. kui te oleksite nõus, kas võiksime Ehm, uuesti teha, meie häälda, hääletaksime teise poole poolt. niisiis. nüüd hääletame suulise ettepaneku esimest osa, mis algab sõnadega recalls ja lõpeb sõnaga regulation, nimeline hääletus. palun hääletage üheksanda muudatusettepaneku suulise muudatuse esimest osa. hääletage elektrooniliselt. Le scrutin est clos. nüüd lõppes see hääletus. esimene osa võeti vastu üheksateist häält poolt, kümme vastu, viis erapooletut. nii. teine osa suulisest muudatusest, palun hääletage. hääletus lõppes teine osa võeti vastu kakskümmend seitse kuuele ja seega võeti kogu suuline muudatusettepanek vastu kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. lõige neli A, muudatusettepanek üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud lõige viis, number kaksteist, suuline ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. lõige kuus, muudatusettepanek kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, lõige kuus, muudatusettepanek neliteist, soolin-, suuline muudatus kes poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun hääletage. hääletus lõppes. muudatusettepanek on kuusteist viieteistkümnele heaks kiidetud muudatusettepanek viisteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükata. muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, muudatusettepanek heaks kiidetud, kaheksateist, lõike kaheksa kohta, kes poolt, kes vastu kontrollime seda, palun hääletage Scrutin clos. hääletus lõppes. muudatusettepanek lükati tagasi, üks erapooletu, nüüd muudatusettepanek üheksateist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, see oli üheksateist suulise ettepanekuga, kes poolt kes vastu, kes erapooletud. heaks kiidetud kaheksa muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kompromiss heaks kiidetud, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number kakskümmend viis, suuline ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist, number kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. lõige üksteist, number kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud, lõige üksteist A, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, vabandust, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, lõige viisteist, number kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu üks erapooletut, tagasi lükatud. lõige kuusteist A, number kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu. kontrollime, palun hääletage. hääletus lõppes, hääletus võeti vastu vastu, üheksateist kaheteistkümne vastu kaks erapooletut nüüd lõige seitseteist ja muudatus kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaheksateist, number nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, siis lõige kaheksateist, number nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, lõige kaheksateist, muudatus nelikümmend kolm, suuline raportööri ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, lõige kaheksateist A, number nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist, nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number kakskümmend nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud number nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud number viiskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud number viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viiskümmend kaks, kes poolt, kes erapoolet-, vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kaks A uus, number viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kaks B uus, number viiskümmend neli, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, lõige kakskümmend neli, muudatus viiskümmend kuus, kes poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. otsusettepanek lükati tagasi kakskümmend neli kaheksale ja kaks erapooletut, siis lõige kakskümmend viis, muudatus viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kakskümmend viis A uus, muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuuskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend üks, lõige kakskümmend kuus B, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kuus C uus, muudatus kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, lõige kakskümmend kaheksa, muudatus kuuskümmend kolm, suulise muudatusettepanekuga osade kaupa kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, esimene osa kiideti heaks, teine osa, kes poolt, kes vastu. ma arvan, et see on tagasi lükatud, kui kontrollime elektrooniliselt seda teist osa. hääletus lõppes, muudatus lükat-, lükati tagasi üheksateist viieteistkümne vastu. ja siis kuuskümmend kolm tervikuna, millele lisati siis esimene muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu. muudatusettepanek kuuskümmend kolm muudatustega on heaks kiidetud. kompromiss viis, kes poolt, see on ka osade kaupa, kes esimeses osapoolt on, kes on vastu. kontrollime seda, palun hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. esimene osa võeti üheksateist kolmeteistkümne vastu, vastu, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, teine osa on ka heaks kiidetud ja kolmas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud kompromiss viis on vastu võetud. edasi kolmkümmend üks, kuuskümmend, oh, vabandust, seitsekümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, siin on tehniline parandus, kes poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige kolmkümmend kolm, seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend viis, muudatus seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss kuus ja siit on kaks, teine osa, ei ole. kompromiss kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, ähm, kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend A uus, kaheksakümmend üks, äh, soolise muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kes erapooletud, on heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu kontrollime seda, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksateist, neljateist vastu. muudatus, ettepanek kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, suuline muudatusettepanek, kes poolt kes vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teised osad. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, hääletame elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud, kakskümmend kaks on poolt, üksteist vastu. muudatus üheksakümmend. üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm esimees teeb pausi üheksakümne esimese me võtsime vastu, kiitsime heaks. mis nüüd siis üheksakümne ja üheksakümne kahega saab? me peame need ka võtma hääletame neid korraga. üheksakümmend, üheksakümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda elektrooniliselt. aa, mina pean ka hääletama, väga tore. hääletus on avatud see toimib palju paremini, kui kaart on ka masinasse pandud. hääletamine on lõppenud. see on heaks kiidetud, kakskümmend kaks, üksteist on vastu. muudatus üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kompromiss A, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see on heaks kiidetud. muudatus üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, seitseteist neljateistkümne vastu, kaks erapooletut. muudatus üheksakümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa on identsed, kes on poolt vastu, paluksin, et me seda kontrolliksime elektrooniliselt. see ei olnud selge. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend kolm poolt, viis vastu, viis erapooletut. muudatus sada, kes on poolt? muudatus sada, kes on, kes on vastu? erapooletud. see on tagasi lükatud. peame seda kontrollima. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. Tarand hääletas selle poolt ja siin on kuusteist poolt, kuusteist vastu. seega heaks kiidetud. muudatus sada üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatus sada kaks, suuline muudatusettepanek raportööri poolt kes on selle poolt? lõige seitsekümmend seitse C, uus muudatusettepanek sada kaks, raportööri suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud proua Kansja Vasal, suur tänu. seda muudatusettepanekut paluksin siin eraldi hääletust. kuni parlament estimate of kaks tuhat kuusteist seega kogu muudatusettepanek välja arvatud esimene osa. seega, et see, need omavahel sobiksid, kui see heaks kiidetakse. selge, härra Rubik. Ah, see on suuline muudatusettepanek. suulist muudatusettepanekut me hääletasime Äh. härra raportöör, palun. kui me hääletasime minu suulist muudatusettepanekut, siis see oli minu arusaamise järgi, siis ei ole vaja veel mingit osa lisada hääletamisele. meie otsist-, otsustame, mida hääletamisele panna ja kui me ei ole, kui, kui me midagi paneme äh, hääletusele, siis, äh, siis me selgitame ka seda, niikuinii juulis oli olukord delikaatne ja siis võeti äh, teatud otsused vastu äh, täiskogul, kui me midagi äh, nüüd hääletusele paneme, siis, äh, siis mina soovitan, et hääletage vastu. Alors, <coughs> la règle est que s'il y a trois objets-. reegel on selline, kui on kolm parlamendiliiget, kes on vastu muudatusele, suulisele muudatusettepanekule, seda hääletati ju. see on mingi muu muudatusettepanek praegu see on osakaupa või eraldi hääletamine, sellepärast suuline muudatusettepanek katab ainult seda osa, millest rääkis ka proua Karsapall ja sel puhul see osa esialgsest ettepanekust võib tulla hääletusele, on nii? jaa. ja selle põhimõtte järgi, kes siis on poolt? Alors je vais mettre au voile le principe de la, de la, de la mise au voie. siin ma panin selle põhimõtte äh, hääletusele äh,. ma hääletame siis nüüd nimeliselt, palun. hääletus lõppes. nii, taotlus on üheksateist kolmeteistkümnele tagasi lükatud. Lähme edasi kompromiss B juurde. kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud. raportöör. raportööril ei ole mikrofoni. Euh, ma tahtsin öelda, et see ei ole tegelikult fraktsioonidevaheline probleem poliitiline probleem, tegemist on faktidega. sada neli, seitsekümmend seitse, sada üheksa ja sada kümme, kus siis äh, kin-, püütakse kinnitada uut siseauditi missiooni ja ma vaatasin finantsmääruse läbi, tekst peab kinnitama nende missiooni siis äh, ja juhatus peab siis otsustama. vaatasin määruse, finantsmääruse reeglid läbi, seal öeldakse, et siseaudiitor või sisekontroll tegeleb sõltumatult siseauditiga ja ta ei tohi kusagilt kelleltki eh, saada juhiseid ja nendes kolmes muudatusettepanekutes ütleksin, et kuna need ettepanekud ei ole, no need osad, äh, mis, mis selgitavad seda uut sisekontrolli kohustust ja ütlevad, et nad jäävad äh, juhatuse vastutusalasse või alluvusse, et need ei ole äh, kahekümne neljandal aastal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, juhatuse poolt vastu võetud hartaga kooskõlas ja, ja ei vasta finantsmäärusele, lihtsalt ma loodan, et te mõistate seda, et tuleb vastu hääletada. suur tänu. kui audiitor allub kellelegi, siis ta peaks instruktsioone ja juhiseid sellelt inimeselt saama, kellele ta allub seega, kui bossi pole, siis ta saab iseseisvalt tegutseda. vabandage, nüüd on finantsmääruse tekst siiski ametlik ja ütleb, sisekontroll peab oma rolli täitma täielikult äh, sõltumatult ja ta ei tohi kelleltki juhiseid saada, nii see on selge. nüüd, ma ei tea, kas te olete nüüd rahul sellega, härra Fernandes, palun ma ei tea, kas äh, sotsialistid nüüd võtavad äh, tagasi selle muudatusettepaneku. kuulasin nüüd neid selgitusi ja ma arvan, et muudatusettepanekut ei saa üleüldse hääletusele panna, seda lihtsalt on vastuvõetamatu. nojah, nii me püüdsimegi siin selgitada. Äh, lihtsalt see on vastuvõetamatu, sest ta on vastuolus finantsmäärusega, nii olgu siis nii, hääletagem, raportööri arvamus on selgelt välja öeldud, see tugineb tekstile, mis tõesti võib viia selleni, et muudatusettepanekud on vastuvõetamatud, sest nad on vastuolus finantsmäärusega. härra raportöör, palun. ma jään selle juurde, mis ma ütlesin, täpist, täpsustan, see puudutab artiklit sada neli, sada üheksa ja eh, muudatusettepanek sada kümme nüüd kolm järgivad sama loogikat ja, ja see mõttevahetus puudutas neid. vastuvõetamatud nüüd mina pean siis ütlema, et nad on ehm, vastuvõetamatud ja neid ei saagi hääletada, arvestades finantsmäärust. palun. mul on eh, kaks asja meie küll ei arva, et see on finantsmäärustega vastuolus, aga see on teie kriteerium, hea küll. nii, kui me siis käsitleme äh, muudatusettepanekute vastuvõetavust, siis peab olema konkreetsem, ma ei tea, niisugust asja pole kunagi varem juhtunud Euroopa Parlamendi eelarve puhul näiteks ma ei hakka nüüd, ma ei hakka nüüd kinnitama, et jah, need muudatusettepanekud olid vastuvõetavad, võib-olla lihtsalt tu-, olekski pidanud sellest peale hakkama vaatama, kas muudatusettepanekud on vastuvõetavad või mitte, sest kõik muudatusettepanekud tuleb samast aspektist vaadelda. suur aitäh, et te olete asunud nii rasket ülesannet täitma, aga tõesti me ei taha, et kedagi erapoolikuks peetaks või kahtlustataks selles? palun. suur tänu, see on väga ohtlik äh, argument, mille kolleeg praegu välja käis. reeglid on konkreetselt paika pandud ja me ei või siin sellist äh, mõtet sisse kirjutada, mis on reeglite vastus, sellepärast et kui kui äh, audiitor peab äh, juhatuse alluvuses tegutsema, siis ta ei ole sõltumatu ja see kogu olukord on väga problemaatiline ja ma arvan, et tuleks siin teatavaks võtta, et reeglid on selged ja ei peaks siin üritama mingisugust äh, kõrvalepääsu otsida ega leida. À moins que vous retiriez vos amendements kas võtate siis tagasi oma muudatusettepanekud? siis saame lahti sellest vastuvõetamatuse probleemist kiirelt. ma nüüd tahan ka ennast vabast-, vabastada vastat-, vastutusest ja läheme saja neljaga edasi ja kui negatiivne tulemus on, siis kaksteist, kahte, sada üheksa, sada kümme ma ei hääleta. ei, mina olen vastu sada neli, mina nõuan, et hääletataks ilma selle lõiketa, mis seal viimases osas on. ega me saja nelja vastu ei ole, äh, järgime seda loogikat, mida mina selgitasin, tuleb hääletada saja nelja poolt, mis tähendab seda, et see vastuoluline lõik välja jäetakse. jätame siis välja consider that this overview should be validated by the internal audits and the responsibility of the parliament's bureau. ja nüüd läheb hääletusele muudatusettepanek sada neli raportööri korrektsiooniga, palun. kes on vastu? see on heaks kiidetud. seega eelarvekomisjon ütleb, et parlamendi juhatus ei äh,, ei ole audiitorit üle. nii, saja viies muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kuus, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. sada seitse suuline muudatusettepanek kustutada. An open dialogue and should ensure, kes on poolt? vastu. kontrollime seda üle. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud. kakskümmend on poolt, üksteist vastu. see oli muudatus sada seitse, nüüd sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek sada üheksa ja ja kümme jäävad vahele, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on heaks kiidetud. sada kaksteist langeb ära. vabandust, et ma selle asja keeruliseks muudan. sama nagu eelmise hääletuse puhul tahaksin, et sada kaksteist ei langeks ära, seda saab saja üheteistkümnenda lisana hääletada, sest seal pannakse konkreetsemad tingimused paika, kuidas üldkulusid arvestada, seega me sooviksime, et see oleks täiendus saja üheteistkümnenda juurde kas kogu sada kaksteist või ainult osa sellest? ainult osaliselt? alates sõnadest interaalia, kui ma ei eksi. An annual declaration ja nii edasi. härra raportöör. jah, me rääkisime sellest, sellest pikalt range tõlgenduse kohaselt sada kaksteist jääb, langeb ära, kui sada üksteist vastu võetakse. ma ei taha selle vastu vaielda, aga me peaksime selle vastu olema, sest siin tuuakse sisse mõtted, milles ei ole kokku lepitud komisjonis. meil on, kui meil on konsensus olemas, aga siis küll, aga meil ei ole konsensust auditi läbiviimise osas ja sellepärast ma arvangi, et me ei peaks seda heaks kiitma. olen nõus raportööriga no ma arvan, et äh, tundub, et saja üheteistkümnega on asi kaetud, kuidas me edasi menetleme ja sealt sada kaksteist äh, langeb ära. ma oleksin ka selle vastu, et seda me hääletame üldse sellepärast, et sada üksteist juba selgitab asja lõplikult ära. Bien, messieurs, vous le permettez, on va, je vais le mettre au vote seega, kui teil midagi selle vastu pole, me paneme selle hääletusele, viimased kolm äh, rida selle muudatuse lõpp, kes on poolt, vastu. ma arvan, et see lükati tagasi. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada viisteist, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. muudatus sada kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. meil on muudatusettepanek üks mille ma lükkasin edasi ja jätsin lõpuks, kes on muudatusettepaneku number üks poolt, kes on selle vastu, tagasi lükatud. ja nüüd on erikomisjonide arvamused. kas me võime seda ploki kaupa hääletada? proua Kressle vabandage, et ma nüüd häirin seda hääletust, aga mina olin äh, eelarve kontrolli komisjoni raportöör ja mulle tundub, et kõik need lõiked on siin out of scope ja kohaldamisalast väljas. eelarve menetluses sooviks meie komisjon siiski näha seda, et eelarvekomisjon äh, parandab vahendite haldamist, kuidas te selgitate seda, et te olete lisanud out of scope kohaldamisalast väljas? Lequel Alors, c'est le rapporteur général qui, qui a émis cette... Te räägite siin sellest põhiraportöörist, kes on selle arvamuse koostanud. no esitame küsimuse siis härra Fernandesele. Mm, mis mis leheküljega on tegemist, lehekülg kümme või? Pour budge. Pour contrôle. no see kontroll. ja raportöör, mis te arvate sellest? President, nós estamos a falar de uma resolução. jah, suur tänu. me räägime siin äh, sellest, et muudatusettepanekud peavad ikkagi olema tekstiga kooskõlas ja seetõttu ei tohi korrata ka üle asju, sellepärast et meie tekstil peab olema oma loogika ja tekst peab olema ka loetav veel. me oleme päris palju asju äh, kõrvale lükanud, mis tegelikult ei kuulu teema juurde ja mis on meie pädevusalast väljaspool, äh, sellepärast et äh, meie lõpptekstis tundus see ebaloogiline. kui me nüüd vaatame teksti üle ja tahame, et ta oleks sidus, ning vastab ka nendele põhimõtetele, mille suhtes me oleme juba hääletanud ning et ka hääletatud muudatusettepanekud kõik siia sobiksid sellesse pilti, siis äh, selle otsuse puhul on väga tähtis äh, sidusat teksti omada. nii, et see on ka seoses nende muudatusettepanekutega, mis praegu on vastu võetud tahaksin rõhutada veel kord, et sekretäriaat oli väga-väga vajalik ja väga abivalmis, pani hea teksti kokku, vaatas selle üle, et kõik sobiks omavahel kokku ja oleks loogiline. ning äh, loomulikult kokkuvõttes ei saa kõike siia sisse panna, sest et muidu meil ei oleks äh, ühtset sidusat teksti, vaid oleks lihtsalt mingisugune kott, mille me topime kõik, kõiksugu erinevaid asju täis nii et tekst, äh, äh, tekst peab olema loogiline, peab olema jätkusuutlik, sidus ja otsus peab peegelduma, äh, peegeldama seda, mis eelarve muudatusettepanekutega on kooskõlas ning olema endiselt loetav. ja seetõttu ma tahaksin tänada kolleeg Kreslet, kes veel kord viitas sellele, ning muudatusettepanekud, millega ma ei oleks äh, nõus, ei sobi siia, need on äh, kohaldusalast väljast ja seetõttu nad ei sobi. proua Kressle, palun. jah, äh, tõesti, ikka on huvitav see, minu arust on soovimatu see, et kõik meie püüdlused siia finantsinstrumente sisse tuua, asja läbipaistvamaks muuta ja need asjad kõrveldada, mis läbipaistvust on takistanud, siin on viiskümmend miljardit eurot aastas, mille me äh, välja anname eelarvest ja mille me ka heaks kiidame, siis siin me peame asjad ju paremini tuvastama äh, minu arust äh, ei sobi see praegu mitte ja see ei äh, heida ka head valgust meie kahele komisjoni koostööle. tahaksin veel kord rõhutada, et see on kohaldusalast väljas, see ongi just see punkt, mida rõhutada ja me oleksime koos äh, tugevamad, kui me üksteist toetaksime rohkem, aga seda debatti oleme siin pidanud ju ikka ja jälle, aitäh. Eh bien, grâce à vous, il a lieu, monsieur le rapporteur général. Je veux donner une... Euh, Pearaporteur sobib, ma soovisin täiendavat informatsiooni anda, nii et oleks kolleegidele ka selge. komisjoni arvamused on lisatud resolutsioonile, lisades. Nad ei ole kuhugile kadunud, ei ole aknast välja visatud, nad on ikka resolutsioonile lisatud, juurde pandud. seega dokument läheb avaldamisele ja äh, eelarve kontrolli komisjoni soov Ehm, ehm, viitab siin äh, sellele, et kontrollikomisjon peab teatud äh, ettenähtavust arvestama. proua Kressle on ära kuulanud pearaportööri äh, selgitused, kas te olete üldiselt nõus komisjoni spetsiaalse või juhtkomisjoni arvamusega? ei ole mingite muude lõigetega äh, äh, seotud ja ei ole autoskoop ka, kes on selle poolt, kes on vastupidise arvamuse poolt? erapooletuid ka ei ole. hääletame siis tervet resolutsiooni kõigi muudatustega, nii nagu seda hommikul siin hääletati, palun hääletage ja le scrutin est clos. hääletus lõppes. tekst võeti vastu, kakskümmend neli poolthäält, neli erapooletut, seitse vastu. palju õnne raportöörile, suur aitäh teile kõigile! Eh bien, mes chers collègues, nous en avons terminé. Kallid kolleegid, härra Manka soovib veel sõna. suur tänu teile, esimees. mul on ainult üks kommentaar. kui me hääletasime siin äh, siseaudiitorite kohta, et see on finantsreeglite vastu, siis ECOSOC-il näiteks ja teistel institutsioonidel on samasugused reeglid hääletamise jaoks ja me peaksime kontrollima üle, mis raporter ikkagi ütles sest me ei tohi Euroopa Liidu reeglite vastu käituda, kuid teised institutsioonid selliseid reegleid järgivad. rohkem küsimusi ei ole. nüüd toimub meil veel erakorraline eelarve ja libekomisjoni kohtumine üheksateistkümnendal oktoobril ja kahjuks me ei saa eh, saalide reserveerimist muuta ja tõlkelepingut muuta. me teame, et eh, ühel poliitilisel grupil on kongress, kahjuks nemad ei saa siin eh, kohale tulla, aga muidu jääb kõik samaks. ja täna lõpetame. Je rappelle, je me permets de vous rappeler. tuletan teile veel meelde, et täna õhtul kell üheksateist null null on meil ühiskomisjon. kuulame EFSi juhtkomitee esitatud kandidaate juhtpositsioonidele.